teistes sõna, teises sõnastuses sidetud muudatusettepanekus neli. ma arvan, et see on aktsepteeritav ka nõukogu jaoks ja ma arvan, et me võime rahumeelselt hääletada kõigi teiste muudatusettepanekute poolt. suur tänu teile, proua Lulling. lõpetame selle huvitava arutelu ning homme äh, hääletame järgmine, nüüd lähme uue päevakorrapunkti juurde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 Euroopa Liit on endale võtnud kohustuse vähendada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks energia äh, äh, suurendada energiatõhusust kahekümne protsendi võrra ja kakskümmend protsenti energia tarb-, energiast peaks tulema taastuvenergia allikatest. ehitussektor tarbib nelikümmend protsenti kogu äh, energiast ja äh, reost äh, ja äh, re-, reostab kolmekümne viie äh, protsendi ulatuses kogu reostusest. ehitussektor mängib seega Euroopa äh, Liidus väga olulist rolli. kolmkümmend protsenti kogu Euroopa Liidu kes-, keskmisest perede sissetulekust kulub energiale. madalama sissetulekuga perede puhul võib see protsent olla isegi viiskümmend protsenti. energiatõhususe suurendamine vähendab äh, energiale kuluvaid rahasummasid ja loob ka miljoneid töö, uusi töökohti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks juba. novembris tuli komisjon välja õigusloomelise ettepanekuga reformida kahe tuhande teise aasta direktiivi üheksakümmend üks, mis puudutab energiat ja tõhustust ehitistes. kahe tuhande üheksanda aasta aprillis võttis Euroopa rahva Euro,, Euroopa Parlament suure häälteenamusega oma äh, raporti vastu. hiljem toimusid nõukogus Rootsi eesistumise ajal intensiivsed läbirääkimised ja novembris kaks tuhat üheksa jõuti poliitilisele kokkuleppele tehniliste aspektide osas selle ettepaneku juures. peamised äh, saavutused selle kokkuleppe juures on järgmised. tuua sisse erinevad artiklid, sätted äh, äh, ja sätted raha, ühenduse rahastamise osas. komisjon peab paika panema olemasole-, peab ära kasutama olemasolevad instrumendid rahastamiseks ja tulema välja oma ettepanekutega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suveks. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peavad peavad peaaegu, pea, peavad kõik et-, ehitised olema peaaegu nullenergiat tarbivad ja suurem osa energiast peab tulema äh, taastuvenergia allikatest. tähtaeg on toodud ettepoole kaks aastat. meie oleme sisse toonud ka teatud toetusmeetmed. E-, ehitiste energiatõhususe parandamiseks tuleb läbi viia renoveerimistöid ja energiatõhusust saab suurendada ka läbi äh, erinevate äh, energiatõhusate tehnoloogiate kasutamise. samuti on tarvis paika panna miinimumstandardid info kohta ja rahastamise kohta mis puudutab sertifikaate. ma annan teile natukene rohkem aega, kui te soovite, ütleb härra president, aga rääkige palun aeglasemalt. me soovime sertifikaati sisse tuua ka energiatõhususe indikaatori, kui neid ehitisi või osasid nendest renditakse välja või müüakse samuti tuleb tegeleda ekspertide koolitusega, koolitada tuleb ka ehitiste elanikke. uued sätted tuleb sisse tuua spetsialistidele, kohalikele arhitektidele selleks, et nad võtaks arvesse ka ehitiste energiatõhusust ja et toodaks sisse ka aktiivsed kontrollisüsteemid, nagu näiteks automaatne kontroll ja seire säästmaks energiat ühtset metodoloogiat ei ole, aga juuni lõpuks kaks tuhat üksteist peaks komisjon paika panema metodoloogilise raamistiku selleks, et välja arvutada optimaalne äh, miinimumstandardite äh, äh ja kulude määr. direktiiv vaadatakse üle esimesel jaanuaril ja esimeseks jaanuariks kaks tuhat kolmteist nõukogu võttis novemb-, äh, nõukogu tõi välja ka äh, parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe novembrist kaks tuhat üheksa ning see on meie otsuse aluseks. suur tänu. Äh, härra Oettinger. austatud härra president, lugupeetud äh, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. täna meil on laual üks lennukas ettepanek mis äh, näeb äh, ette suuri uuendusi energiatõhususe valdkonnas äh, suure osa heitmete eest vastutavad Euroopa Liidus elamud, et vähendada energiatõhusust, on meil vaja teha paljut, aga niimoodi on võimalik saavutada oma kakskümmend kakskümmend eesmärke ja tõsta energiatõhusust. samuti tugevdaksime me niimoodi energia tarnekindlust ja looksime uusi rohelisi töökohti. direktiiv aitab kaasa sellele, et riiklikud ehitusreeglid tõusevad ambitsioonikamale tasandile ning on võimalik vähendada tarbijate energiakulusid energiatõhusus on kõige soodsam viis, kuidas võidelda kliimamuutuste vastu. kolm elementi uuesti sõnastatud direktiivis on olulised, mis meie arvates äh, teevad olulise sammu edasi. esiteks äh, riiklikud äh, eeskirjad uuselamute kohta võimaldavad äh, ehitada energiatõhusamaid äh, elamuid, me räägime siin hoonetest, äh, mis on alla saja tuhande ruutmeetri suurusega. teiseks parandatakse kodanike informeeritust, seal on hõlmatud äh, nii üürileandjad kui ka üürnikud ja hoonete omanikud. tuleks anda head teavet energiasäästu kohta. oluline on äh, ehitada energiasäästlikke hooneid ja saneerida vanu hooneid. aastaks kaks tuhat kakskümmend peaksid kõik hooned vastama madalama energiakulu standardile. oluline on, et äh, tehtaks kõikvõimalikud püüdlused selles suunas uus direktiiv on eduks Eest-, Euroopa energiapoliitikas. ma tänan ähm, Euroopa Parlamenti ja ka raportöör Tsikaud hea koostöö eest äh, viimastel kuudel ning tänan teid äh, direktiivi kiire vastuvõtmise eest. direktiivi uus sõnastus võimaldab meil kiiresti energiat äh, säästa kui rakendamine on samuti kiire, meil tuleb ära kasutada ka regionaalarengu fondi ja muid Euroopa Liidu vahendeid, e, regionaalarengu fondi ja sealset nelja protsendi võimalust ei ole liikmesriigid seni eriti kasutanud. me soovime toetada liikmesriikide ülesandeid äh, elamufondi saneerimisel. Euroopa konjunktuuriprogrammis suunatakse umbes viiskümmend miljonit äh, eurot kasutamata raha just äh, energiatõhususe ja saneerimistöödele. me täna teeme olulise sammu edasi elamuehitusvaldkonnas, suur tänu teile! tänan, härra volinik. nüüd äh, kõnelejad fraktsiooni nimel, härra Rüübik, kolm minutit. austatud äh, volinik äh, proua Tsikau, ma tänan teid selle raporti eest, see on suureks sammuks õiges suunas. meil on Euroopas üle saja kuuekümne miljoni hoone, need tuleb äh, soojus isoleerida, et vähendada energiakulusid. nelikümmend protsenti energiast äh, kulub äh, hoonete soojuse tagamisele. me loodame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend oleme saavutanud soojusisolatsiooni osas edusamme meil on võimalik äh, niimoodi tegutsedes luua ka öös uusi töökohti. tähtis ei ole mitte ainult saneerimine, vaid ka uute hoonete ehitamine. on vaja VKE-sid, kes keskenduksid äh, antud valdkonnale, makstes kõrgemaid netopalku. niimoodi me saame väljuda majanduskriisist, saades ka rohkem äh, maksutulusid. oluline on, et kasutataks vähem fossiilset äh, energiat ja rohkem taastuvenergiat. fossiilse energia asendamine tootmises ja tarbimises võimaldab vähendada kulusid ka kodumajapidamistes niimoodi, et need investeeringud tasuvad ennast ära. me ei saa tarbida nii, nagu me oleme seda teinud viimastel aastakümnetel. meil tuleks äh, hakata investeerima ja just äh, kriisi ajal on investeerimine oluliseks eelduseks, et kriisist väljuda ja seda kõike tuleb teha võimalikult vähese bürokraatiaga. kirjus äh, Baltšitis ja enamisi lepto Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. härra Baltšiitis, suur tänu, härra president, härra volinik, kolleegid. kõigepealt sooviksin ma õnnitleda proua Tsikaud töö eest selle raporti kallal nõukoguga kokkulepe on väga ambitsioonikas ja toob kaasa kvalitatiivse hüppe selle, selles sektoris. nüüd peavad liikmesriigid ka vastavalt ajakavale selle re-, eh, direktiivi ellu rakendama. ehitiste energiatõhusus on, on siseturule ja meie energiapoliitikale väga ol, öö, oluline. ehitissektoris eh, on kõige suurem potentsiaal vähendada energiakulusid, see on eriti oluline uutele liikmesriikidele, sest seal on väga palju vanu ehitisi kus elavad inimesed äh, elavad äh, alla vaesuspiiri ja peavad maksma väga suuri äh, elektriarveid. nüüd aga on nõuded ehitis, ehitusettevõtetele veelgi kõrgemale tõstetud, see on väga oluline, meie eesmärgid on ambitsioonikad ja loodetavasti härra volinik, kolleegid, rakendatakse otsus ka ellu. suur tänu! suur tänu, järgmisena proua Hall, kolm minutit. härra president, minagi sooviksin õnnitleda proua Tsikaud, kes on tõesti töötanud hämmastavalt pühendunult selle dokumendi kallal. meil olid siin suuri, oli siin suuri viibet, viivitusi tänu õigusprobleemidele seoses Lissaboni lepinguga, see aga tähendab, et CO2 heitmeid on olnud rohkem kui äh, neid oleks olnud siis, kui me oleks tegutsenud kiiremini. pärast seda pikka perio-, protsessi on lihtne unustada, et teatud aspekte peeti siin dokumendi juures liiga radikaalseks, kui need esimesena korda, esimest korda tõsteti, tõstatati, eriti näiteks see tuhande ruutmeetri lävend, mille, millise ettepaneku parlament kõigepealt tegi. samuti see peaaegu äh, null energiat tarbivate eh, ehitiste küsimus kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks kahjuks eh, see õigusakt kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärke meil täita ei aita, sest järjest rohkem me ju tunneme, et, eh, et et me peaksime eesmärgiks sead-, seadma kolm, vähemalt kolmekümneprotsendilise kasvuhoonegaaside vähendamise. ja kui me soovime täita oma äh, keskkonnaeesmärke, peame me keskenduma eelkõige olemasolevatele ehitistele ja see, nende keskkonnanõuetele. mina tuleksin välja kolme peaettepanekuga, kolme aspektiga, mis tuleks paika panna, kui me soovime tõesti olemasolevate majade energiatõhusust ka parandada. kõigepealt on väga oluline, et komisjon tuleks välja väga selge äh, äh, kuluoptimaalse metodoloogiaga. aega on meil vähe aga ka tänu, tänu sellele, et palju aega on juba ära raisatud ja alles kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks rakenduks see kuluoptimaalne lähenemine. teiseks, kõik liikmesriigid peaksid mõtlema selle peale, et tuleks rakendada ka oma siseriiklikud eesmärgid, parandamaks teatud oma olemasolevate ehitiste energiatõhusust. kui meil oleks üle-euroopalised siduvad eesmärgid energiatõhususe valdkonnas, siis kindlasti astu-, astuks liikmesriigid oma samme väga kiiresti, sest nad mõistaksid, et üks lihtsamaid viise saavutamaks energiatõhususe eesmärke on süstemaatiline oma, oma olemasolevate ehitiste olukorra parandamine ja, ja kolmandaks kriitilise tähtsusega on see, et liikmesriigid peaksid panema paika eelrahastamise süsteemid, parandamaks ehitiste energiatõhusust. vaatamata variraportööride ja raportööri suurele tööle ei ole me siin ümber sõnastatud versioonis selles aspektis eriti palju edu saavutanud seetõttu on väga oluline, et meil oleks raha juba praegu olemas energiatõhususe olukorra parandamiseks ja see raha peaks tulema majandustaastamiskavadest, loodetavasti komisjon ei viivita oma ettepanekutega selles valdkonnas ja lõpetuseks ma paluksin komisjonilt, võttes arvesse kommentaare praeguse olukorra dokumendis, kus räägitakse energiatõhususe õigustiku viletsast ellurakendamisest minevikus, kuida-, kuidas komisjon kavatseb tagada, et praegune direktiiv rakenda-, rata-, rakendatakse ellu täielikult ja õigeaegselt, suur tänu! Äh, äh, austatud härra volinik, äh, lugupeetud kolleegid, õnnesoovid proua Tsikaule ja kogu tema äh, valimeeskonnale. oma kahe poole minuti jooksul soovin ma rääkida mitte niivõrd direktiivist, kuivõrd äh, sellest, mida tuleb äh, tulevikus äh, teha, et raskustest üle saada. probleemiks on just vanad elamud. meil on vaja Euroopa Liidus tõsta tootlikkust ja meil on vaja Euroopa Komisjonilt elamuteemalist algatust mis esiteks annaks äh, riikide valitsustele abi direktiivi rakendamisel, eelmist direktiivi ei rakendatud äh, korralikult ja teil, härra Oettinger, on äh, peadirektoraadis üks ametnik, kes juulis lahkub, kuidas te tagate tema asendamise? ja samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas Regionaalarengu Fondi rahasid äh, paremini ära kasutada, neid nelja protsenti ja muid ülejäänud rahasid. kolmandaks, meil on vaja kõrgemat äh, töö produktiivsust, meil on vaja paremat koolitust ja täiendõpet. niimoodi on võimalik äh, tootlikkust tõsta. samas paranevad ka töötingimused ja palgatingimused, mis praegu valitsevad Euroopas ehitussektoris. meil on vaja komisjonilt algatust sotsiaaldialoogiks Euroopa tasandil ehitusettevõtete ja ametiühingute vahel. neljandaks, teadus- ja arendustegevuses tuleb panna rohkem rõhuasetust äh, uutele hoonetele, mis oleksid kulutõhusad ja ligi nullenergia hooned. me saame kulutõhusamalt ehitada või renoveerida ainult siis, kui renoveerimiskulgu kujundatakse paremini ja selles valdkonnas tõesti kuluksid Euroopa teadus- ja arendusalased finantstoetused valitsustele ära, tänan proua Ford. suur tänu. minagi tänaksin alustuseks proua Tsikaudjut ja teisi variraportööre selle eest, kuidas on läbi räägitud selle direktiivi üle. väga julgustandev on kuulata siin, et uued, uusi samme juba plaanitakse, ma tervitan seda raportit nagu siin on juba mainitud, nelikümmend protsenti meie energiatarbimisest läheb ehitussektorisse, meil on tarvis jätkusuutlikumat elu mitte ainult meie süsiniku väljakutsete tõttu, vaid ka sellepärast, et me kõik muretseme energia tarnekindluse ja energiahindade tõusu pärast. mõningad liikmesriigid on juba oma liikmesriikide siis liik-, riigisisestes sammudes olnud ambitsioonikamad ja loodetavasti meiegi järgime neid energiatõhususe sertifikaadid anna-, aitavad meil tõsta teadlikkust selle kohta, kus on võimalik säästa ja kui me õhutame, et uutele, uued ehitised peaks sisaldama äh, taibukaid mõõdikuid, aitab nende, meie kodanikel vastu võtta aga äh, mõistlikumaid otsuseid. see direktiiv sündis sellepärast, et olemasolevat direktiivi rakendati väga viletsalt ellu seetõttu peavad ka praegu parlament ja komisjon väga tähelepanelikult jälgima, kuidas liikmesriigid uut direktiivi ellu rakendavad ja komisjon, palun aidake kaasa parimate tavade vahetamisele liikmesriikide vahel ja tagage ka, et miinimumenergiatõhususe standardid oleks üksteisega vastavuses ja võtta, aga võtaksid arvesse ka regionaalseid eripärasid. me teame, kui suur väljakutse on energia säästmine see on oluline nii era- kui avalikule sektorile ja mõlemad peavad mõistma, kui palju kasu saab läbi energiatõhususe algatuste ellutäitmisest äh, nii majanduslikult kui keskkonnakaitse aspektist lähtudes. aga üks hoiatus. üks näide minu enda kodu liikmes, kodumaalt, kus Äh, energiasertifikaadid pigem tõid kaasa rohkem bürokraatiat kui energiatõhu säästmist ja seetõttu rahvas neid ka ei toetanud. see oli kahetsusväärne. veel üks märkus. kõik need, kes kardavad, et Euroopa Liidu ees, Euroopa Liit on identiteedikriisis, peaksid nüüd tervitama seda raportit. me oleme olnud ühtsed ja veendunud öö, äh, oma eesmärkide tähtsuses ja ma, öö, äh, vähe, vähemalt minu öö, parlamendiga liitumisest saadik ja ma tean tegelikult, et nii oli, selline oli olukord juba varem. Euroopa Liit peaks keskenduma valdkondadele, kus me saame tõesti saavutada äh, üheskoos tegutsedes palju rohkem, suur tänu. suur tänu, proua Matias. E tänan sooviksin samuti alustuseks õnnitleda proua Tsikaud äh, tehtud töö eest selles olulises valdkonnas. hoonete energiatõhususe parandamine ja jätkusuutlikumaks muutmine on väga oluline, sest et me kulutame energiale Euroopas väga palju ja selliseid ettepanekuid on väga vaja. meil on vaja ambitsioonikat Euroopa tasandi poliitikat ka täiendavad meetmed on vajalikud, eriti praegusel kriisi ajal. elamuehitussektor omab äh, suurt potentsiaali. tegemist on ka perfektse valdkonnaga, kus rakendada avalikke poliitikaid. peaksime ära kasutama olemasolevat võimalust, et suurendada oma elamute energiatõhusust samas äh, luues miljoneid uusi töökohti eelseisvatel aastatel. ma ei räägi mitte ainult äh, uute hoonete ehitamisest, vaid ka vanade renoveerimisest, et nad vastaksid äh, korralikele standarditele. olemasolev seadusandlus võimaldab meil uuendada elamufondi Euroopas. meil on vaja strateegilisi investeeringuid selles valdkonnas sellepärast et niimoodi me investeerime mitte ainult elamutesse, vaid ka oma kodanikesse. tänan ja härra Paška, poolteist minutit. tänan. alustuseks eh, sooviksin öelda, et mul on hea meel, et Euroopa Liit on eh, jõudnud järeldusele, et et äh, meil on tõesti võimalik energiatõhususega elamusektoris äh, palju saavutada. investeerides soojusisolatsiooni on võimalik energiat äh, palju säästa. aga me ei räägi siin ainult kütmisest, vaid ka vee soojendamisest ja jahutusseadmetest. Nendes valdkondades on säästmine juba keerulisem meil on vaja keerukaid süsteeme, mis reguleerivad äh, soojust hoone erinevates osades. kõik äh, hooned on erilised ja see puudutab äh, nii elamuid kui ka ärihooneid oluline on äh, parandada inseneri töötaset ja tõsta hoonete soojusisolatsiooni. meil tuleb äh, luua stiimulid äh, inimestele, kes selles valdkonnas töötavad, et nad oma oskusi parandaksid. ma loodan, et me saavutame oma eesmärgid proua Carvalho, kaks minutit. president, härra volinik, ehitussektor vastutab neljakümne protsendi energia tarbimise ja kolmekümne kaheksa protsendi CO2 heitmetest Euroopa Liidus. praegune õigustik on paika pannud, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaksid uued ehitised olema peaaegu nullenergia tarbimisega ja olemasolevad ehitised tuleb renoveerida, et nad muutuksid energiatõhusamaks seega panustab see õigusakt energia sõltumatuse saavutamisele Euroopa Liidus, vähendab energiakulu ja loob ka uusi töökohti kodanikele. seetõttu on meil, peame me nägema energiatõhususes parandamist kui meie linnapildi parandamist mis äh, aitab kaasa inimeste elukvaliteedi tõusule, turismi suurenemisele ja nii edasi. meil on aga tarvis ka riiklikke äh, investeeringuid, mis peaks, peaks käima käsikäes erasektori investeeringutega, mis looks uusi töökohti, eriti VKE-des. meil on tarvis teavitada ka kodanikke, mis aita-, ja see, kõik see aitab kaasa meie majanduse elavdamisele ainult sellistes valdkondades äh, peakski äh, komisjon kasutama regionaalfonde, ta peab üritama läbi nende fondide äh, elustada erainvesteeringuid energiatõhususe suurendamisesse ja seeläbi peaks olema meil piisavalt raha energiatõhususe parandamiseks olemasolevates ehitistes. suur tänu! suur tänu, härra Padar! lugupeetud

pean ülimalt oluliseks et kehtiva finantsperspektiivi ülevaatamisel ei lastaks võimalust käest ja leitaks vahendeid hoonete energiatõhususe suuremaks finantseerimiseks. energiasääst on odavaim energiatootmisviis niisiis kasutagem seda! tänan tähelepanu eest! kallid kolleegid ma tervitan võimalusi mille mida pakub meile see raport võitluses kliimamuutustega. kahe tuhande kümnes aasta on äh, tähtis võitluses vaesuse ja sotsiaalse äh, väljatõugatuse vastu. väga paljud meie seast ähm, on praegusel hetkel väga raskes olukorras, kuid need direktiivid tegelevad ainult uute äh, ehitistega ja, ja puudutavad ainult seitset miljonit ehitist. samas aga on väga palju vanu ehitisi üle kogu Euroopa Liidu, mida tuleks Eh, renoveerida. sada viiskümmend miljonit vähemalt. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleks vaja jõuda neljanda eh, faktorini. praegusel hetkel on väga vähe neid eh, ette, neid ehitisi, mida oleks võimalik uuendada. merekuse võimalusi kasutatakse ära ainult osaliselt. kuidas avaldada survet liikmesriikidele, et me et äh, vähendada, et suurendada äh, elamute renoveerimist, selle asemel, et seda vähendada, nagu praegu toimub. kas härra Jobro on siin? ei ole. siis me läheme järgmise kõneleja juurde, kelleks on äh, proua Saudargas, kaks minutit. gerbiamas pirmininke ir gerbiamas komisare härra president, härra volinik, nagu siin on korduvalt juba mainitud, siis kõige tõhusam viis tagada energia tarnekindlus on energiatõhususe suurendamine. see uus, uuesti sõnastatud direktiiv tähendab, et minagi koos teiste kolleegidega saan äh, tervitada raportööri ja teisi, kes selle dokumendi kallal on tööd teinud. ehitussektoris äh, on, on, on peidus tohutu kasutamata potentsiaal mitte ainult äh, energia säästmises, vaid ka uute tehnoloogiate juurutamises ja uute töökohtade loomises, näiteks Leedus, minu kodumaal. on üle kaheksakümne protsendi majadest ehitatud üle kahekümne aasta tagasi ja nad ei ole just kõige energiatõhusamad. seetõttu on see uus direktiiv vägagi ajakohane ja oluline instrument ka praeguse kriisi ajal. kokkulepe nõukoguga on tasakaalustatud, siin võetakse arvesse ka lähemuspõhimõtet, siin on paika pandud miinimumstandardid uutele ja renoveeritud majadele ja siin luuakse ka head tingimused energiaressursside ja inimeste raha säästmiseks. karmimad sertifikaatide reeglid sunnivad ka inimesi oma harjumusi muutma. härra president, korduvalt on juba seda mainitud, aga ma pöör-, minagi pööraksin teie tähelepanu sellele, et selle dokumendi edukus sõltub suuresti selle kiirest elurakendamisest liikmesriikides. selleks on meil tarvis aga aktiivseid rahastamis, toetamise meetmeid nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu poolt. energiatõhusus on üks Euroopa Liidu prioriteete ja see peaks olema prioriteediks ka iga liikmesriigi jaoks, suur tänu! suur tänu! nüüd vaba mikrofon üks minut igale kõnelejale. kõigepealt proua härra Marinescu. domnule eh, președinte directiva privind performanța energetică a clădirilor va avea o influență directă asupra noilor tipuri de investiții. energiatõhususe direktiiv mõju, eh, annab uue hoo ehitussektorile. see, eh, see aitab vähendada energia ka kasu energia tarbimist ja mõjutab hästi eh, positiivselt meie regioonide elu. meil on aga tarvis finantsinstrumente. Euroopa kodanikud ei saa ise kinni maksta energiasüsteemide moderniseerimist. maksimumsummad regionaalarengu fondist seega ei ole piisavad, neid tuleks suurendada. komisjon peaks toetama neid jõupingutusi läbi uue energiatõhususe fondi loomise, mida saaks kaasrahastada EIB, e, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Liit ja liikmesriigid. ma toetan ka tarkade linnade projekti ja me peaks aitama kaasa liikmesriikide vaheliste heade tavade vahetamist, parandamaks energiatõhusust. suur tänu! härra Tabacsi, üks minut. gratulálok Tikau asszony jelentéséhez és az irányelvhez. ugyanakkor. suur tänu. ma sooviksin äh, õnnitleda proua raportööri. aga kui selle raporti jaoks piisavalt vahendeid ei suunata, siis ei ole sellest ka mingit kasu. härra Oettinger, peale eelar-, äh, eelarves aastaks kaks tuhat kolmteist tuleb äh, mobiliseerida ka vastavad vahendid. peale selle tuleb äh, rohkem rakendada ka erakapitali. ja see eeldab ka põhimõtet, et ka ähm, avalik sektor peab äh, omad vahendid leidma. tuleb tagada ka vastavad krediidid Ungaris on kakssada viiskümmend tuhat äh, ähm, elamut renoveeritud, nii nagu Läti ja Eesti kolleegid juba mainisid. ning eriti just äh, korterelamutes on energiatõhususe osas kõige suuremaid probleeme, seetõttu on oluline nende hoonete energiatõhususe jaoks leida vastavad vahendid. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. lugupeetud härra volinik ma arvan, et selle arutelu jooksul tuleb arvestada ka teisi efekte, nimelt mis puudutab äh, energiatõhusust ja säästu äh, korterelamute puhul, siis äh, see on, siin on erinevaid küsimusi. eriti mis puudutab ähm, arhitektuurimälestisi, siis nende energiatõhusaks muutmine on väga kulukas. isegi kliimakaitse nimel ei tohi renoveerimise eesmärgil rikkuda inimeste omandiõigust. mis puudutab näiteks äh, majade isoleerimist või ähm, katuste ähm, renoveerimist ja muid sarnaseid ehitustöid, siis neid tuleb ikkagi ähm, arutada ka elanikega. samuti tuleb vaadata, milliseid äh, kulusid toob endaga kaasa energiavõrkude renoveerimine isegi parima energiakorralduse puhul võivad ikkagi tekkida väga suured äh, vahed äh, kuludes ja seetõttu tuleb arvestada ka nende erinevate aspektidega siin äh, kulude arvestamisel. suur tänu ja nüüd kolleeg Kelly. suur tänu. mina tervitan seda raportit, eriti seda osa mis puudutab soovitusi, need on tõepoolest väga toredad soovitused, mida minu kolleeg on teinud. ei ole ju mingit kahtlust, et need hooned, kus me täna elame, kõik need majad, mis meil tänasel päeval on, et enamus nendest seisavad püsti ka mitte ainult aastal kaks tuhat kakskümmend, vaid kaks tuhat viiskümmend ja sellepärast me peame nendega midagi ette võtma. väga palju hetkel on töötuid minu kodumaal ja meil on tegelikult tuhandeid hooneid, mis on tühi, mitte keegi ei ela nendes. see tähendab, et tegelikult uusi maju ehitada ei ole vaja, nii nagu mu kolleegki ütles, me peame koondama tähelepanu sellele, mis meil juba olemas on. ja ma tahaksin öelda komisjonile, et valitsused peaksid kasutama ära struktuurifonde selleks, et probleemi momentaalselt lahendada, see on äärmiselt oluline ja kõik tuleb momentaalselt ellu viia. järgmine kõneleja. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri eh, selle töö eest, mida ta oli teinud antud raporti koostamise eest. Eh, tõepoolest, hoonetel on väga suur potentsiaal eh, säilitada ja hoida kokku energiat, sellepärast tuleb seda ära kasutada ja seda peab kasutama ära Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul mis puutub hoonete energiatõhus, tõhusust, siis eh, Rumeenia eh, eh, kavatseb viia sisse sertifikaadid hoonete energiatõhususe jaoks, aga tegelikult ter-, eh, tekkis teatud viivitus selle süsteemi käivitamisega, sest eh, probleem oli vanade hoonetega ja nüüd eh, viiakse uued meetmed sisse esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist, see on kõige hilisem tähtaeg kõige olulisem kodanike jaoks on see, et hoonete energiatõhususe parandamisel vähenevad nende Eh, nende eh, kulud ja selleks on eraldatud viiskümmend miljonit leid. Eh, suur tänu. järgmine kõneleja, proua Roituma, üks minut. suur tänu, härra president. ei ole ju kahtlust, et hoonete energiatõhusus muutub äärmiselt oluliseks teemaks selle direktiivi valguseks. see tagab jätkusuutlikuma arengu, see on see, oluline ka selleks, et Euroopa Liit saaks sõltumatuks kolmandatest maadest energia osas, e, emissioone on vähem ja e, sellepärast olen ma väga antud direktiivi poolt, toetan seda vaja on parandada hoonete eh, termoisolatsiooni, sellepärast et üks kolmandik kõikidest eh, gaasiheitmetest tulevad just eh, hoonetest ning sellepärast ma olen väga nõus sellega, et pakuti välja erilise fondi loomise idee, sest see see fond aitab taastada kõiki hooneid ja nüüd järgmiseks eh, üheks minutiks proua Hartmann lugupeetud kolleegid, aastal kaks tuhat kaheksa Euroopa Liit võttis vastu kohustused aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendada heit-, eh, vähendada energia kasutamist kahekümne protsendi võrra. kui enne, kuid eh, see direktiiv panustab ka kriisi leevendamisse, meil on vaja eksperte ja spetsialiste, sest me loome sellega töökohti. pealegi äh, vähendab see ka äh, majapidamiste kulutusi, meie kodanike kulutusi. samuti, mis puudutab vanu elamu, vanasid elamuid, äh, siis neid tuleb kindlasti kiiresti renoveerida, et neid energiatõhusamaks muuta, suur tänu. tore, eks on omadus, see Petropis, kirjus Oettinger, Ektolovo suur tänu ja nüüd saab sõna härra Oettinger komisjoni nimel, palun, teil on sõna. lugupeetud daamid ja härrad, äh, parlamendisaadikud. me oleme äh, sel, selles osas ühel arvamusel, et äh, elamute saneerimine on äärmiselt oluline. see on ka äärmiselt oluline meie ühiste eesmärkide, energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks, on oluline ka CO2 heitmete vähendamiseks kui me räägime jõujaamadest äh, äh,, energiasegust, siis on siin tegelikult äh, väga vähe äh, partnereid, me saame, siin on partneriteks saanud energiatootjad äh, või siis ähm, tosin autotootjad äh, Euroopa Liidus, nii et partnerite arv on ülevaatlik, kuid elamute sektoris on meil väga palju osapooli. majade omanikud, üürnikud, majade kasutajad, kohalikud omavalitsused oma ehitusplaanidega, linnaplaneerimiskavadega, piirkondlikud äh, tegutsejad mitte ükski eh, valdkond ei ole kliima ja energia eh, mõttes, energiatõhususe mõttes nii olulised kui just elamusektor. ja selles valdkonnas on meil äärmiselt palju partnereid, on miljoneid, kellega me peame arvestama. ja seetõttu ma leian, et me oleme täna võtnud väga olulise sammu, kuid eh, kindlasti ei jää see viimaseks tarkuseks. seetõttu ma tänan teid äh, teie panuste eest, me väga tähelepanelikult kuulasime teie ettepanekuid ja uskuge meid, minu jaoks on direktiivi rakendamine äärmiselt oluline, oluline on nagu ka selle jõustamine. see direktiiv on meil praegu paberil, kuid jõudu saab ta alles siis, kui me hakkame seda jõustama ja selleks meil on vaja kõikide partnerite, liikmesriikide ja ka kohalike omavalitsuste, samuti elamute kasutajate, omanike abi me ei soovi mitte ainult uute elamute, vaid me soovime ka saneerimistegevuste osas meie energiatõhususe mõõtmeid äh, ja nõudeid kasutada. kuidas seda sada viitekümmet miljonit äh, eurot, äh, mis on ette nähtud selle direktiivi jõustamise jaoks rakendama hakkama, selle täpse plaani me esitame järgmine nädal. me teame, kas eh, me teame, võib-olla on see summa ka suurenemas, kuid igal juhul praegu on kindlasti kokku lepitud saja viiekümne miljoni eh, osas. see on oluline energiatõhususe ja ka eh, taastuva energia jaoks. me praegu peame läbirääkimisega minu kolleegi volinik Haaniga selles osas, kuidas me saame ka regionaalprogramme kasutada äh, meie energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks. ja härra Haan samuti toetab äh, meie ettepanekuid. me peame ka vaatama, kuidas järgmise finantsperioodi järgmiste äh, programmeerimisaastate jooksul me saame rohkem tähelepanu pöörata ka energiatõhususele ja siinkohal me vajame ka teie abi, sellepärast juba ammu me tegeleme ka järgmise finantsperioodi ettevalmistamisega. Te teate, millised on need suured programmid Euroopa Liidu eelarves. ma ei arva, et liikmesriigid annavad meile rohkem vahendeid. kriisiperioodil peame me äh, arvestama selle äh, äh, protsendimääraga SKT-st, mis meil olemas on kuid meile on oluline energia prioriteet, energiauuringud, energiasäästuprogrammid äh, kohapealsetele osapooltele ja samuti ka infrastruktuuride parem rakendamine. järgmise, äh, enne järgmist finantsperioodi me peame arutama ka küsimust, kuidas me kohalikke ja piirkondlikke ja Äh, riiklikke äh, programme, mis on ette nähtud elamute saneerimiseks, äh, saame neid ähm, täiendada tänu meie finantsprogrammile. niisiis, nagu öeldud, tegu on olulise sammuga, see ei ole ka viimane samm ja seetõttu ma panin kirja teie ettepanekud, ma usun, et te kindlasti ka Äh, kontrollite, kuidas direktiivi hakatakse jõustama ja kuidas seda äh, rakendatakse, et me saaksime oma eesmärke edukalt saavutada. ma tänan kõiki parlamendiliikmeid, ma tänan ka proua raportööri. ma pean ütlema, et USA-s ja Hiinas on see raamdirektiiv juba suurt huvi tekitanud. Euroopa on sellega suure sammu teistest edasi astunud siin sektoris. suur tänu teile! ja nüüd siis lõpuks proua Tikao. president, volinik eh, ma tänaksin kõigepealt eh, variraportööre eh, koostöö eest. tegemist on, tegemist on alles protsessi algusega ja ehm, me peame selles kõik osalema, oluline on eh, komisjoni töö, parlamendi töö ja nii edasi. Eh, me peame mõtlema loomulikult, mis on eh, kuidas on olukord praegu eksisteerivate hoonetega tulevikus, ehitatavate hoonetega, me peame kahtlemata arvestama omanike huve, me peame inventeerima eh, neid hooneid, mis meil on olemas ja kahtlemata me peame hõlmama finantsperspektiivi alates aastast kaks tuhat kümme, et oleks võimalik tõsta eh, hoonete energiatõhusust. liikmesriigid, eh, valuutafond ja nii edasi, edasi eh, peaksid töötama selle nimel, et rahastada projekte, mis aitavad energiatõhususe tõstmisel. ma loodan, et kõik eh, rahad, mida eraldatakse energiatõhususe tõstmiseks, loovad eh, uusi töökohti, aitavad kaasa majanduse elavnemisele kohalikul piirkondlikul tasemel ainult siis, kui me saame ära kasutada kõik need fondid, mida on ette nähtud energiatõhususe tõstmiseks aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist, eh, võimaldavad meil nõuda ka eh, rahaliste vahendite suurendamist kaheteist protsendi võrra alates aastast kaks tuhat neliteist eh, mina viitaksin ka sellele saja viiekümnele miljonile eurole, mida tegelikult ära kasutat-, suunatud ei ole, et see suunatakse linnainitsiatiivide ehm, rahastamiseks. ma arvan, et aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist peaks olema energiatõhusus meie prioriteetideks ning rahalised vahendid peaksid olema põhiliselt suunatud maapiirkondadesse me eh, toetame teid, eh, komisjon, igasuguste fondide loomisel suur tänu, eh, proua Tikao. see teema on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme ja nüüd kolleegid vastavalt meie mm, päevakorrale toimub meil härra Mandersi raporti arutelu, see puudutab tekstiilinimetusi ja tekstiilitoodete märgistamist. kas raportöör on kohal? väga tore